et meil on siin delegatsioon Usbekistanist, Usbekistani parlamendist. Nad istuvad siin tribüünil äh, za granicą inwestycji zagranicznej turystyki. härra Abi, Alisher Gurmanov on selle delegatsiooni juht, mul on hea meel teid tervitada siin, tervitada Usbekistani delegatsiooni, mis osaleb meie Euroopa Liidu Usbekistani parlamentaarse koostöökomisjoni kolmeteistkümnendal koosolekul. aitäh tulemast ja ootan juba põnevusega tulevast koostööd teiega. ja nüüd saab järgmisena sõna Heinz K. Becker, palun kaks minutit lugupeetud president, lugupeetud äh, volinik, äh, kallid kolleegid.